Cari colleghi, diamo inizio alla... kallid kolleegid, alustagem hääletust. ning äh, nüüd toimub hääletamine, enne seda, kui me hääletama saame hakata, tahaksin teile teatada, et Majandusasjade Komisjon esitas parandus, äh, parandava märkuse see on, see, see märkus pannakse protokolli, võttes, võttes arvesse kodukorra artikli kakssada kuusteist punkt neli. ning see ehm, parandus kantakse sisse väht-, vaht-, välja arvatud juhul, kui üks poliitiline fraktsioon või nelikümmend saadikud paluta, paluvad, et see ehm, märkus ja uuendus tagasi võetaks. kas kõik on valmis hääletama? vastavalt päevakorrale hääletame äh, nüüd lihtsustatud äh, menetluse korras härra Roili raportit Rahvusvahelise taastuvenergia agentuuri põhikirja kohta ning ma panen selle äh, raporti hääletusele, tegu on nimelise hääletusega Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Bisogna essere garantiti. Osa kolleegidest ütleb ei, teised ütlevad jah. peame muidugi mõtlema nende peale, kes pole veel oma kohtadele jõudnud. Adesso credo che abbiate votato tutti. no nüüd on küll kõik hääletanud. Bene, dichiaro chiusa la votazione no väga hea, see tähendab seda, et hääletus on lõppenud. nelisada seitsekümmend kaheksa häält, millest nelisada viiskümmend kolm poolt, kolmteist vastu, kaksteist erapooletut, vastu võetud. härra Cassini palus sõna. Non ho fatto a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì mul polnud aega oma kaarti äh, sisse panna, ma äh, hääletasin poolt. väga hea, me võtame seda arvesse. Äh, me arvestame sellega, et härra Kassini hääletas poolt. nüüd läheme lihtsustatud menetluse korral mm, härra Castro raporti juurde see puudutab nõukogu vananenud õigusaktide ühise akte, ühise põllumajanduspoliitika valdkonnast ning ma panen selle raporti hääletusele ja hääletus on nimeline. ja kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud viissada nelikümmend kolm häält, millest viissada nelikümmend kaks poolt, üks vastu ja erapooletuid ei ole. see tähendab, et väga suure häälteenamusega võeti härra De Castro raport vastu. Ehm, ning nüüd lähme järgmise järgmise päevakorrapunkti juurde. tegu on samuti lihtsustatud liht- me,, menetlusega, see on samuti härra Castro raportiga raporti katsete delegeerimise kohta ning ma panen selle raporti hääletusele. hääletus on nimel. Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud hääletas viissada seitsekümmend seitse saadikut, viissada kolmkümmend neli häält on poolt, kakskümmend üheksa on vastu ja neliteist on erapooletud. E vastu võetud. nüüd lähme järgmise päevakorra, järgmise raporti juurde, tegu on proua Hübneri raporti ning tegu on endiselt lihtmenetlusega ja see puudutab Madeira ja Suuride kangete alkoholitoodete aktsiisimäärade alandamist ning me hääletame, hääletus on nimeline. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada seitsekümmend üheksa poolt, kolmteist vastu, kaksteist erapooletut. see tähendab, et raport on vastu võetud. härra Martin, kas te palusite sõna? Zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine nicht minu hääletusmasin ei tööta, ma tahtsin öelda hääletusega jaa. Ah, me võtame arvesse teie eh, teadet ning nüüd jõuame eh, proua Keringeri raporti juurde ja see puudutab loodusliku linnustiku kaitset ja me hääletame, hääletus on nimeline, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kuussada üheksateist häält, millest viissada üheksakümmend kaks poolt, neli vastu kakskümmend kolm erapooletut. ja vastu võetud seega. teine proua Keringeri raport ja tegu on üldiselt äh, lihtsustatud menetlusega ja seekord on tegu küttegaasiseadmetega. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on seega lõppenud. kuussada kolmkümmend kaheksa häält, millest kuussada kaheksateist poolt, üksteist vastu üheksa erapooletut nii et see raport on vastu võetud. nüüd kolmas äh, raport proua Keringeri poolt, see puudutab audiovisuaalmeedia teenuste osutamist. ning tegu on endiselt lihtsustatud menetlusega ja hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud hääletas kuussada nelikümmend üks saadikut, kuussada kakskümmend pool, kolmteist vastu, kaheksa erapooletut, vastu võetud. nii et eh, see raport on vastu võetud. Eh, ja nüüd eh, proua Keringeri neljas raport, mis puudutab töötajate kaitsmist Eestist kokkupuut-, Eestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest. ning min-, hääletus on alanud Avete votato tutti? La... kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuussada viiskümmend neli häälet, millest kuussada nelikümmend kolm poolt, vastu pole keegi, üksteist on erapooletud. palju õnne proua Keringerile, neljandat korda juba nüüd viies raport. see puudutab kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuussada viiskümmend seitse häält, millest kuussada nelikümmend neli poolt, üksteist vastu kaks erapooletut. vastu võetud. kuues äh, raport Uro Keringerilt. see puudutab põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumist ja võrku lihtsustatud menetlus ning nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuussada viiskümmend seitse saadikut hääletas, kuussada kolmkümmend kaks poolt, seitseteist vastu, kaheksa erapooletut. see tähendab, et vastu võetud ning seitsmes raport proua Keringerilt. kodulindude haudemunade ühendusest, sisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiu nõuded ja me paneme selle raporti nimelisele hääletusele. hääletus on lõppenud. kuussada kuuskümmend kaks saadikut hääletas, kuussada nelikümmend üks poolt, viisteist vastu, kuus erapooletut. ja raport on vastu võetud, nüüd kaheksas raport proua Keringerilt, mis puudutab tõupuhtaid aretusveiseid ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuussada viiskümmend viis häält, millest kuussada kuus, kuussada kolmkümmend kolm poolt, kolmteist vastu üheksa erapooletut. Mm, palju õnne, proua Keringer teie rap-, teilt võeti vastu üheksa raportit. Te olete tõesti ära teeninud suure aplausi see on tõesti rekord. ning nüüd lähme härra Bussutili raporti juurde. tema eh, esimene raport puudutab Euroopa Liidu ja Mauritiuse vahelise lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlevat lepingut. lihtsustatud menetlus ning nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kuussada kuuskümmend kaks häält, millest kuussada kaks poolt, kolmkümmend kaks erapooletut, kakskümmend, eh, vabandust, kolmkümmend kaks vastu, kakskümmend kaheksa erapooletut. ja raport on vastu võetud, teine härra Butsutilli raport, mis eh, puudutab Euroopa Liidu ja Seychellide vahelist lühiajaliste viisanõudest loobumist käsitlevat lepingut. nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud kuussada kuuskümmend seitse häält, millest kuussada kümme poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kakskümmend üheksa erapooletut. ja järgmisena kolmas rahvusvaheline raport Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline, vahelise lühiajalise viisanõudest loobumised käsitleva lepingu kohta. nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kuussada kuuskümmend kolm häält, millest kuussada neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, kolmkümmend erapooletut. ning äh, järgmisena lähme neljanda raporti juurde, mille koostajaks on härra Pussutil, mis puudutab Euroopa Liidu ning St Kitsi ja Nevise vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada kuuskümmend neli häält, millest kuussada kolm poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kolmkümmend kolm erapooletut. ning viies raport härra Vussutili poolt, mis puudutab Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vahelist lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlevat lepingut. ja nimeline hääletus, hääletus on alanud come barbuto no <laughs> con la barba dell'onorevole Schulz barbuda ehk siis barba nagu härra Schulzi habe eh, ja hääletus on lõppenud kuussada seitsekümmend kaks häält, millest kuussada kaksteist poolt kakskümmend üheksa vastu kolmkümmend üks erapooletud. vastu võetud. nüüd kuues raport härra Pustutililt mis äh, puudutab Euroopa Liidu äh, ja Bahama vahelise lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlevat lepingut ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. kuussada seitsekümmend kaks häält, millest kuussada kaheksa poolt, kolmkümmend üks vastu, kolmkümmend kolm erapooletut nii et õnnitleme härra Bussutili, kus tema raportid võeti vastu. nüüd lähme järgmise raporti juurde, see on Juta Haugi raport, mis puudutab parlanduseelarve number üheksa murd kaks tuhat üheksa projekti Itaalia maavärin ning panen selle raporti hääletusele siin on vaja kvalifitseeritud häälte enamust, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. kuussada seitsekümmend kolm häält poolt, kuussada viiskümmend neli vastu neli, erapooletuid viisteist. see tähendab seda, et proua Haugi raport on vastu võetud, suur tänu teile, proua Haug Itaalia nimel ja nüüd läheme järgmise raporti juurde, lihtsustatud menetluse korral Rainer Böögi raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtu kohta. siin on samuti nimeline hääletus, siin on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. E hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud kuussada seitsekümmend seitse häält, poolt viissada üheksakümmend kaheksa, vastu nelikümmend üheksa, erapooletuid kolmkümmend. ja palju õnne härra Böögele, teie raport võeti vastu. nüüd Diana Wallise raport, mis puudutab Mark Sivitši puutumatuse äravõtmise taotlust. ning ma panen selle raporti hääletusele, tegu on nimelise hääletusega, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. hääletas kuussada seitsekümmend üks saadikut, poolt kuussada kolmkümmend üheksa, vastu seitseteist, erapooletud viisteist. raport on vastu võetud. Eh, del onorevole Coelho. ja härra Coelho raport, mis puudutab hindamismehhanismi Schengeni aki kohaldamise jälgimise kohta. ning ja ettepanekul ei ole muudatusettepanekuid, nii et ma panen ta hääletusele, hääletus on alanud. no me hääletame muuda-, raportit, millele ei ole esitatud muudatusettepanekud ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud